perioodi katkenud Euroopa Parlamendi istungjärgu jätkunuks. kolmanda juuli istungi protokoll on teile kättesaadav, kas on vastuväiteid sellele protokollile? ei ole, siis on käesolevaga protokoll kinnitatud